ja kõigepealt saab proua Isabel Toma raportöörina sõna, palun. ootame ühe hetke. daamid ja härrad, lahkuge palun vaikselt äh, ja võimalikult kiiresti. kolleeg Van Bremt, kuulge nüüd Frau Lunacek, setze dich hin. proua Lunacek, istuge maha või minge, minge välja. ja võtke palun kolleeg Van äh, Brandt ja härra Rand ka kaasa. So. Frau Thomas, bitte sehr. Danke sehr. Äh, Madame la Commissaire. Frau Thomas lugupeetud volinik, head kolleegid, tegemist on äh, õigusloomise tehnikaga, mis on väga oluline selleks, et meie programmid toimiksid. kaks tuhat äh, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kõik programmid on puudutatud. üle kolmesaja operatiivkava ei olnud veel heaks kiidetud äh, eelmiseks aastaks ning ei saanud seega ka artikli kolmteist kohaselt toetust finantsmäärusest kõik liikmesriigid on sellega seotud, üle kahekümne ühe miljardi euro äh, läheks kaduma ilma selle läbivaatuseta. osade liikmesriikide jaoks on isegi tegemist väga oluliste vahenditega, sellepärast et äh, näiteks äh, Äh, Tšehhi Vabariigis äh, üheksakümmend üheksa protsenti vahenditest, äh, Hispaanias üle seitsmekümne protsendi ning üle viiekümne protsendi Ühendkuningriigis vahenditest oleks kaduma läinud. Õnneks vastavalt artiklile üheksateist mitmest finantsraamistikust on meil võimalik enne esimest maid sellel aastal muudatusi sisse viia selleks, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vahendid üle viia kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, kui neid programmide jaoks neid ei ole eraldatud Neil põhjustel me tahame, et te saaksite toetada hääletusel ettepanekut mis puudutab eh, territoriaalset eh, kokkulepet, eh, ka siin on tegemist väga oluliste summadega ning see ettenähtav läbivaatus lisandub meie eelarvete mittetoimival süsteemile praegu esmalt tuleb arvestada siinkohal sellega, kuivõrd tõsiseltvõetavad on need otsused, mis me vastu võtame, me olime juba hiljaks jäänud, heakskiitmise hetkel teadsime seda. teiseks on meil krooniline investeeringute puudujääk ning äh, struktuurifondide vahendite saamine, mis äh, ning see ei ole vastuvõetav ning sellega tulenevalt äh, investeeringute erinevates piirkondades veelgi viivituvad lisaks sellele mõjutab seda samuti maksukohustusi, sellepärast et äh, kohustuste edasilükkamine aasta võrra, kõik maksed tegelikult võivad edasi liikuda ühe aasta võrra ning äh, sellest tulenevalt äh, surve Euroopa Liidu maksukohustustele suureneb Äh, ning äh, langeb äh, mitmeaastase finantsraamistiku lõppu. tegemist on lumepalli efektiga ning see õõnestab Euroopa Liidu tõsiseltvõetavust ning neid sadu projekte, mis me peame ellu viima. see läbivaatus ei muuta tõsisemaks maksete kriisi aga kui midagi ei tehta, siis äh, võib olukord muutuda hullemaks, tervitan siinkohal komisjoni üleskutset ära kasutada kogu paindlikkust, mida pakub mitmeaastane finantsraamistik selleks, et läbivaatuse mõju leevendada lugupeetud volinik, kardan aga, et sellest paindlikkusest ainuüksi ei piisa. Euroopa Parlament on oma kartusi juba väljendanud äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppe raames. esmakordselt oli tegemist äh, väheneva finantsraamistikuga Euroopa Liidu loomise algusest peale. sellest ei piisa ja see ei ole kohane ning lisaks sellele on sisse viidud teatud eelarvelisi kohandusi ning äh, kokku oleme jõudnud siis sellisesse olukorda, kus ei ole mitte vaja enam sellist tehnilist läbivaatust nagu praegu, vaid poliitilist läbivaatust, võttes arvesse maksmata kohustusi, investeeringuvajadusi ning paindlikkust. Need on siis need esimesed valdkonnad, kus on vaja midagi teha, aga me kõik teame, et nõukogu ei ole olnud aus iseendaga eelarveküsimuste läbirääkimistel ning Eh, see sunnib meid muutma Euroopa Liidu eh, eelarvestruktuuri. tegemist on ajaloolise võimalusega, eh, mitte siis tehnilise läbivaatuse käigus, vaid selle tulevase poliitilise läbivaatusega raames me peaksime kolme aspekti kaaluma, siinkohal, aga esmalt siis tuleb arvestada sellega, et äh, valimised leidsid aset, Euroopa kodanikud väljendasid oma kahtlusi Euroopa Liidu suunal, teised äh, Euroopa Liidu vastased. teiseks me teame, et meil on äh, kontratsükliline majandus, näeme, et Euroopa Liidu eelarvel siin on oma koht ning seda me oleme näinud ka läbi erinevate arutelude, mis siin on aset läinud ning lõpetuseks demokraatlikud küsimused, poliitilise vastutuse küsimus. õigusloojatena Äh, peaks olema meie jaoks oluline. oleme me kunagi varem näinud parlamenti, kes hääletaks äh, eelarve üle ilma, et tunneks huvi selle üle, kust need vahendid peaksid tulema. tegemist on tagurpidi maailmaga. Äh, me kulutame täiesti vastutustundetult olemasolevaid vahendeid ja makse ei tõsteta. praegu seitsekümmend neli protsenti eelarvest öö, Äh, on rahastatud äh, Euroopa Liidu äh, poolt ning praegu me näeme, et sõltub väga kõvasti liikmesriikide eelarvete kohandamisest meil on vaja rohkem tähelepanu pöörata kodanike riikidevahelise solidaarsuse, tegemist on meie ühise projekti mootoriga. mul on veel minut jäänud aega me peame oma vahendite juurde tagasi tulema ning ühisturu vahendite juurde ning me peame selle kaasama Euroopa Liidu projekti. ma kutsun üles äh, mitmeaastast finantsraamistiku poliitilisele läbivaatusele pärast valimisi. seda seetõttu, et ma nõustun komisjoniga siinkohal. me oleme pöördepunktis ning äh, võttes arvesse populismi, natsionalismi äh, õitsele puhkemist, ei saa me endale lubada luksust läbi kukkuda. tehniline läbivaatus see tähendab seda, et tulevikus on vaja kahe tuhande kuueteistkümne aasta eelarvepoliitilist läbivaatust ja te võite loota eh, meie toetusele, kuid meie ootame teie poolt teie ettepanekuid, aitäh. Honorevole Fernandes. lugupeetud Fernandes. lugupeetud president, tahaksin tervitada volinikku ja tahaksin väljendada oma tänu kõikidele kolleegidele, kes jäid siia kotta kuulama arutelu. tegemist on väga tehnilise ettepanekuga. ja seda on eelarvekomisjon arutanud ja see on ka väga poliitiline küsimus ja tulevikku suunatud küsimus mitmeaastane finantsraamistik ning äh, operatiivka äh, tegevuskavade rahastamine. just nende programmide rahastamine on oluline, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat. see on oluline väga paljude Euroopa Liidu tegevuste jaoks, äh, muuhulgas ühine äh, põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvusprogrammid, välispoliitika, nii et äh, see on tõesti oluline väga paljude operatiivprogrammide jaoks erinevates Euroopa Liidu äh, piirkondades. Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, siin on oluline, et kõiki neid äh, rahastusallikaid rahastataks nii, nagu vaja Euroopa Liidus on üha enam piirkondi, kus äh, SKT tase on madalam keskmisest. sellised ühtekuuluvusfondid on just mõeldud taolise asümmeetria parandamiseks. oluline on, et need piirkonnad saaksid äh, abi uutest programmidest, uutest äh, rahastusvahenditest. Neil on vaja meie toetust tööhõive tagamiseks, äh, majanduskasvu tagamiseks ja seeläbi saavad nad edasi arendada, saavad panustada meie arukate ühiskondade arengusse. oluline on, et ei läheks kaduma sellised vahendid, mis pakuvad väga suurt lisaväärtust kogu Euroopa Liidu jaoks. siin räägin maksete üleviimisest kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vahendid on väga suureks abiks kogu Euroopa Liidu jaoks. samuti varjupaiga põgenikefond on mureallikaks. ka see fond saab kasu välja pakutud meetmetest. see üleviimine ja mitmestes finantsraamistiku läbivaatamine Mm, see tähendab seda, et kolmsada erinevat programmi saavad jätkata eh, või nendega saab pihta hakata, selle asemel, et nad peatada või edasi lükata. mitmeaastane finantsraamistik peab olema paindlik, seda tuleb aeg-ajalt läbi vaadata ja eh, me siin peab arvestama viimaste arengutega, muudatustega tööhõives. Eh, see peab olema paindlik Äh, selle läbi peab olema võimalik ka Junckeri investeerimiskava toetada. nii et meil on vaja paindlikkust. nii et erinevad eelarveread, äh, mis, et neid me saaksime kasutada Junckeri tegev-, äh, investeerimiskava rahastamiseks. loodetavasti me saame hääletada selle ettepaneku poolt, saame hääletada suurema paindlikkuse poolt. Neid äh, muudatusi on vaja nii Euroopa kodanikel kui liidul, aitäh. suur aitäh, härra Fernandes. ja nüüd Euroopa äh, Komisjoni asepresident Kristalina Georgieva, palun. president uh.... suur aitäh ja tõesti siirad tänud äh, proua Toomasele raportile ja härra Fernandesele Nad väga selgelt rääkisid sellest, kuivõrd oluline on ette pandud muudatus Euroopa Liidu majanduse jaoks ja kuivõrd kiireloomuliselt see otsus tuleb vastu võtta. meie koos liikmesriikidega komisjonis oleme andnud kõik selleks, et võimalikult paljud programmid saaksid edasi minna ja muidugi peame silmas ka seda, et tuleb tagada kulutuste koha pealt väga kõrged äh, nõuded. me oleme alustanud äh, dialoogi liikmesriikidega juba ennetavalt, äh, enne mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmist ja pean ütlema, et seekord äh, läks meil neli kuud vähem aega, et programmid heaks kiita mitmeaastase finantsraamistiku raames kui eelmine kord, aga hoolimata jõupingutustest äh, seetõttu, et viibis mitmeaastase finantsraamistiku äh, heakskiitmine aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on ning samuti muude viivituste tõttu kahjuks kolmsada programmi, nelikümmend seitse protsenti programmidest ja nendega tekkis probleeme aastal kaks tuhat kolmteist. kakskümmend üks koma üks miljardit eurot on siin kõne all. kuus kuud läks kaduma viivitustetult ning nüüd selle tehnilise muudatuse läbi me teeme ettepaneku ära kasutada paindlikkust ja pikendada seda perioodi nii, et meil oleks võimalik nagu artiklis üheksateist mitmeaastase finantsraamistiku määruses öeldud, läbi vaadata mitmeaastane finantsraamistik enne esimest maid kaks tuhat viisteist ja ma tahaksin siinkohal rääkida kolmest aspektist. esmalt komisjoni Äh, töötab väga kõvasti selle kallal, et me saaksime kiirendada heakskiitmist, nii et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks saaks kuusteist miljardit juba vabaks ja ülejäänud kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. teiseks, hindame kõrgelt seda, et Euroopa Liidu äh, Parlamendi eelarvekomisjon on sellesse küsimusse väga tõsiselt suhtunud äh, siin te töötasite välja väga kiirelt oma ettepaneku ja nõustun raportööridega. loodetavasti hääletuse tulemused saavad olema positiivsed. proua Toomas ja härra Fernandes mõlemad rääkisid vajadusest ära kasutada kogu seda paindlikkust, mille nimel parlament on võidelnud selleks, et kohandada MFF-i järgnevatel aastatel ja Äh, te teate, et MFF-i läbivaatamine toimub äh, programmeerimisperioodi poole peal ning komisjonis me praegu äh, tööta-, me töötame välja selleks ajaks ka väga tõsised ettepanekud. me oleme teadlikud sellest, kuivõrd oluline see on, mida me teeme ja kui kiirelt me peame tegutsema selleks, et abistada Euroopa majandust, toetada konkurentsivõimet, luua töökohti ja parandada Euroopa inimeste elu me oleme omalt poolt pühendunud sellele ja no, kohe pärast teie heakskiitmist me saame edasi liikuda, kuid samuti eh, eh tahame uut hoogu anda kõikidele neile aspektidele, mis selles programmis võimaldavad eh, töökohti ja majanduskasvu kaasa tuua Euroopa Liidu jaoks. suur aitäh, lugupeetud asepresident ja nüüd eh, härra Postinaru, palun, regikomisjoni nimel. suur aitäh, lugupeetud äh, president, äh, volinik. räägiksin edasi oma emakeeles, rumeenia keeles. mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine on hädavajalik ja kui me ei taha, et läheksid kaduma kahe tuhande teistkümne, neljateistkümnendaks aastaks äh, mõeldud vahendeid terve hulk vahendeid on jäänud kasutamata teatud programmides ja ma olen veendunud, et Euroopa Parlament toetab selgelt seda läbivaatamist. ühtekuuluvuspoliitika on üks neist poliitikatest, mis kõige rohkem kannatab viivituste all praegu ja siin on mängus ka kõige suuremad äh, summad. kuna tegemist on äh, aga samas Euroopa Liidu ühe kõige tõhusama investeerimispoliitikaga, siis see probleem vajab kiiret lahendamist. ärgem kaotagem aega. Äh, me peame võimalikult kiiremini muudatused ellu rakendama, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet on samuti vaja muuta ja ma pöördun komisjoni ja liikmesriikide poole, palun, et võimalikult kiiresti ole-, veel äh, lahtiste programmide ka töö lõpule viiksid, nii et, viiksid ta nii, et rohkem viivitusi ei tekiks. me peame tagama, et need viivitused ei kuhju, ei lisandu muudele maksetega tekkinud viivitustele, mis juba niigi mõjutavad ühtekuuluvuspoliitika programmide elluviimist. suur aitäh ja palun, härra Buda. suur aitäh Eh, praegu oleme aprillikuuga poole peale jõudnud ja me teame, et väga paljud programmid ei ole veel heaks kiidetud, tegemist on enneolematu olukorraga. me peame läbi vaatama ebavajalikud bürokraatlikud protsessid, mis viivitusi kaasa toovad. komisjoni liikmesriigid peavad arvestama nende viivitustega ning eh, prioriteetselt neid käsitlema selleks, et vältida olukordi, eh, sarnaseid olukordi tulevikus programmeerimisperioodi poole peal on meil võimalik äh, operatiivkavad läbi vaadata äh, ning veel maksmata jäänud maksmed äh, peavad siis ka arvesse tulema. sellel aastal komisjon näeb ette kahekümne ühe miljardi võõra vahendite üleviimist aastast kaks tuhat neliteist seeläbi me äh, sunnime tegelikult liikmesriike absorbeerima suuremat hulka kasutamata vahendeid, see jällegi võib endaga kaasa tuua selle, et tekib äh, probleeme. me peame mõistma, et viivituste, äh, viiviste kõrge hulk mis tekkis aasta kaks tuhat neliteist lõpuks investeerimisprogrammides Äh, toob endaga kuhjumisi kaasa ka aastal kaks tuhat viisteist. selle vältimiseks äh, peab komisjon äh, kahe tuhande viieteistkümnendast seitsmeteistkümnenda aastani programmeerima need maksed leiame, et igasugune viivitus eh, võib endaga kaasa tuua tõsiseid tagajärgi nii regioonides kui ka eh, konkreetselt juba Euroopa kodanikele negatiivseid tagajärgi eh, seoses investeeringutega. me peame lähtuma koostöövaimust, edasi liikuma veel lahtiste programmidega ning algat-, ning tegema väljamaksed veel lahtiste programmide osas. suur aitäh ja proua Kardia Saval! suur aitäh! nagu me ütlesime, meil on vaja ehm, seda muudatust selleks, et kakskümmend üks miljardit äh, üle kanda, sest erinevatel põhjustel kaks tuhat neliteist ei saanud neid vahendeid kasutada. viime need üle kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, ma usun, et kõik on nõus, et äh, tuleb kiiresti see muudatus heaks kiita selleks, et programmid saaks ellu viia. ma tahaksin aga tulla maksete juurde kõigepealt seoses läbivaatamisega ning äh, ühest aastast vahendite teise üleviimisega. komisjoniga oleme me arutanud äh, maksete viivitusi ning äh, tundub vastavalt sellele teabele, mis meil on, et olukord võiks stabiliseeruda, aga kui tekivad uued viivitused perioodi lõpus, siis tekib uusi probleeme miks see nii on, sellepärast et programmide väljatöötamiseks läheb aega. kaks tuhat neli kasutasime makseid, mis olid ette nähtud tegelikult mandaadi lõpuks, lihtsalt sellepärast, et kaks tuhat neliteist programmeerimine äh, ei toimunud piisavalt kiiresti, seega me loodame, et selle finantsraamistiku läbivaate äh, mille läheb läbi ning et komisjon suudab tulevikus niivõrd traagilist olukorda vältida. suur aitäh, härra Kuzmjuk! panie przewodniczący! panie przewodniczący pani. suur tänu härra president proua volinik me tegeleme parajasti mitmeaastase finantsraamistikuga mitmed äh, tegevuskavad äh, mis tulenevad komisjoni poliitikast äh, struktuuripoliitikast ootavad et komisjon need vastu võtaks praegu on mõnedes liikmesriikides tegevuskavade elluviimine jäänud toppama ja sellepärast tuleb mitmeaastane finantsraamistik järgmisteks aastateks läbi vaadata. sellest tuleneb, et meil on vaja teist paranduseelarvet aastaks kaks tuhat viisteist ja meil on vaja üks miljard eurot Ähm, assigneeringuid viia üle kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, käesolevasse aastasse. see võimaldab äh, meil ka ähm, ette nähtud äh, maksed teha. ma loodan väga, et need, selle kaudu on võimalik ka kõik tegevuskohad ellu viia ja ma loodan, et et seetõttu ka ei vähendata teatud makseid liikmesriikides. suur tänu, härra Debrevlon! Euh, lugupeetud volinik president head kolleegid esmalt lubage mul avaldada tunnustust äh, raportööridele proua tomale ning jose fernandesile eriti jose fernandesile sellepärast et tundub et tema just viimasel ajal on tegelenud äh, suurema osaga rahvapartei nimel äh, eelarvete küsimustest aga ma see pole mul küll harjumuseks aga tahaksin rääkida mitmeaastase finantsraamistiku artiklist üheksateist ja seda kiita. ilma selle suurepärase artiklita kakskümmend üks miljardit äh, kulukohustusi, mis olid äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastaks ette nähtud, oleks kaduma läinud ja seda ei oleks saanud ära kasutada projektide rahastamiseks. nii et tunnen rõõmu selle üle, aga samas lubaksin endale ka ühe mõtteavalduse, leian, et on väga üllatav, et meil on selline komme, siin Euroopas iga seitsme aasta tagant täielik äh, tabula rasa teha, mitte ainult finantsküsimustes, vaid samuti õigusliku aluse osas, mis puudutab menetluskorda, see tähendab seda, et äh, liikmesriikide äh, haldusüksused peavad jällegi õppima, kuidas programmideks raha saada. kas see on mingi töömeetod, et iga seitsme aasta tagant teha me platsi puhtaks? parlamendil ei ole mitte midagi ütelda äh, eelmise parlamendi poolt heaks kiidetud programmide sisu kohta, aga head kolleegid, me peame ju midagi muutma, me peame üles tõusma selle meetodi vastu. sellepärast, et selle on väga halb juhtimissüsteem ning puudu on siin demokraatiast, millel põhineb Euroopa Liidu Parlamendi legitiimsus. Honorevole Urban Crespo. kolleeg Crespo, palun. Senor presidente, estimados colegas La.... lugupeetud president, austatud kolleegid mis puudutab äh, noorte tööpuudust, siis reaalsus see, et äh, on üle viie miljoni äh, töötut noort, kõige hullem olukord on Hispaanias. pooled noortest on töökohata ning alates kahe tuhande kaheksandast aastast on tuhanded neist riigist lahkunud. me näeme, et tegemist on noore põlvkonnaga, kellel ei ole tulevikku see on äh, kohutav olukord ja selle on põhjustanud kasinuspoliitika. ning nii sotsiaaldemokraadid kui Rahvapartei Hispaanias on selle kaasosalised. mitmestes finantsraamistik ja need vahendid, mis kahe tuhande neljateistkümnendast aastast üle kantakse käesolevasse aastasse noortegarantii äh, vallas, raames samuti, on väga hea uudis, kuid sellest ei piisa me ei eh, tohiks siin silmi sulgeda tegelikkuse eest. me tegeleme jällegi sellise poliitikaga, mis ei loo väärtuslikke töökohti noortele, mis ei anna neile õigusi ja sellepärast on oluline, et äh, veelgi rohkem vahendeid eraldatakse eelkõige investeerimisprogrammide jaoks, eelkõige taristute jaoks, selliste projektide jaoks, eh, mis on ühiskonnale kasulikud. me vajame solidaarset eh, majandust. härra Tarand, aitäh, härra president. nagu ka teised eh, kõnelejad, on mul hea meel, et selline vahendite ülekandmine on toimumas ja isegi kõige tumedam nurk meie seadusandjate kolmikust, nimelt nõukogu ei tekita probleeme tegevuskavadega on mitmeid probleeme, tihtipeale liikmesriigid keskenduvad pigem sellele, kuidas kulutada võimalikult palju Euroopa Liidu vahendeid, aga mitte programmide kvaliteedile ja just nende vigade tagajärjeks on see, mis toimub ähm, Euroopa Liidu kulutustes äh, aastast aastasse. Äh, Euroopa Komisjon ähm, annab tihtipeale abi äh, liikmesriikidele, mis on aga ebapiisav, sellepärast peab just parlament äh, hoolitsema selle eest, et kulutused tehtaks ka just kvaliteetsetele programmidele ja vahendite haldamine oleks kvaliteetne. Äh, meie ähm, seetõttu ei ole need uued programmid tingimata negatiivne samm, vaid loodetavasti Äh, tagab see, et suurem osa vahendeid, kui mitte kõik vahendid, äh, kulutatakse mõistlikult. mis puudutab eelarvet, siis äh, mind paneb muretsema, et mõnede oluliste kulukohustuste edasilükkamine, me räägime siin ka ühe miljardi suurusest summast, viib selleni, et ähm, maksmata arveid on veelgi rohkem, maksete suurus tuleb Äh, veelgi suurendada tulevastel aastatel. meie Roheliste fraktsioonina aga loomulikult toetame neid muudatusi mitmeaastasse finantsraamistikusse, mitmeaastase äh, finantsraamistiku ja nüüd ütleme raportööri. aitäh, kolleeg Arnold. ma olen kuulnud siin kohe, mitte keegi ei ole vastu ma pean ütlema, et minul on teistsugune seisukoht. meie oleme selle muudatuse vastu, sest me usume, et äh, me saame kulutada, Suurbritannia saab kulutada oma raha efektiivsemalt, äh, kui kulutab seda ise piirkondades, selle asemel, et küsida luba Brüsselist. meie ähm, me, fondid ei ole saavutanud oma põhilisi eesmärke e, ja ei aita liikmesriikidel kuidagi toibuda majanduskriisist. meil on kakskümmend miljardit e, kulukohustuste assigneeringuid ja see tähendab, et, e, et see on raha, mis läheb mis läheb lihtsalt kaotsi, nii et äh, härra president, mitte kõik ei ole arvamusel, et äh, vastus kõigile küsimustele on see, et Euroopa peab rohkem sekkuma. kolleeg Marusik, palun. Äh, teil on sinise kaardi küsimus, härra Aanut, kas olete nõus sellele vastama? palun. suur tänu. tahaksin tänada kolleegi et äh, olete nõus vastama minu küsimusele, ütleb härra Jakovtšitš. et te olete ühtekuuluvuspoliitika vastane, arvate, et äh, sellest ei ole kasu, siis äh, tahaksin küsida, kas te olete teadlikud sellest, et paljud riigid, mida rahastatakse ühtekuuluvuspoliitikast, Äh, saavad just sellest kasu ja see aitab leevendada majanduskriisi neis riikides. kas te olete sellest teadlikud? minu jaoks on asi väga lihtne. kui meie riigina, kas Ühendkuningriik äh, või mõni teine liikmesriik, kui me saadame raha Brüsselisse, Brüssel siis omakorda saadab selle tagasi, siis äh, me saavutaksime samad tulemused ja veelgi paremad tulemused, kui me rahastaksime projekte otse liikmesriigis ja see, selle jagamisega tegeleksid inimesed, kes tegelikult teavad, mis toimub kohapeal, nii et minu jaoks on asi tegelikult väga lihtne. aitäh. kolleeg Marusik, palun. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, me mõtleme sageli selle üle eelarvekomisjonis, kuidas vahendite ülekandmine ühest eelarvereast teise peaks toimuma ja meie suhtume asja väga tehniliselt, kuid ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et tegelikult ei ole see puhtalt tehniline küsimus, see on süsteemi tehniline küsimus. nii et äh, me lähtume siin sellest, et Euroopa Liidu eelarvest on tõesti suur kasu liikmesriikidele, aga ma arvan, et see eeldus võib olla täiesti vale, sest et äh, Euroopa Liidu eelarve äh, sõltub sellest, millised kulud on Euroopa Liidul kui teatud vahendeid ära ei kasutata, siis äh, on täiesti loomulik, et need vahendid kantakse eelarvereservi ja tulevikus siis automaatselt need mõjutavad äh, seda, et äh, Euroopa Liidu eelarvet vähendatakse, sest et see eelarve on ju liikmesriikidele koormaks. minu meelest oleks selline Euroopa Liit palju parem ja me peaksime seda kaaluma. kolleeg Stehhanovski, palun lugupeetud härra president, lugupeetud proua volinik, austatud daamid ja härrad, see raport ei ole oluline mitte ainult sellepärast, et meil on vaja teha need tehnilised muudatused mitmeaastasesse finantsraamistikku, vaid see on ka oluline poliitiline signaal. me peame olema teadlikud, et Euroopa kodanikud jälgivad meie tööd. Nad jälgivad seda, kuidas me reageerime tänase päeva ohtudele, näiteks sisejulgeoleku ohtudele ja mul on hea meel, et proua volinik on meiega siia arutama tulnud seda äh, finantsraamistiku kohandamist ja mul on hea meel, et dialoog parlamendiga toimib ma äh, mainiksin mõnda küsimust, mis on meile olulised, äh, ränne, varju, rände- ja varjupaigafond ja äh, sisejulgeolekufond. me näeme siin suurt suuremat probleemi seoses ebaseaduslike sisserändajatega, varjupaigataotlejatega, terroriohuga, islamiriigiga, need on kõik väga olulised teemad ja sellepärast oleks hea, et need vahendid, mis tõukefondist üle jäävad, voolaksid just neisse valdkondadesse. Need on minu meelest prioriteetsed teemad neid ettevõtmisi tuleb piisavalt rahastada, nagu ütles ka kolleeg Depre kindlasti neid muudatusi äh, pooldavad nii parlament kui nõukogu. härra Tõnanu, suur aitäh, tegemist on korduva olukorraga, me näeme, et Euroopa Liidus kõik see ei toimi hästi, aga nagu proua Toma ütles, Eh, see annab ka võimaluse ette kujutada seda, kuidas oleks võimalik eh, struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamist parandada. tahaksin kasutada võimalust ja rõhutada seda, et me peame rohkem eh, suhtlema neis küsimustes kodanikega, sest et tihtilugu me ei informeeri neid piisavalt sellest, milli, mida head Euroopa Liit teeb lisaks sellele tahaksin toonitada, et tegemist on tõsise eh, stiimuliga ka kohalikele omavalitsustele, eriti investeeringute küsimustes ning kutsun üles samuti eh, struktuuripoliitika väljatöötamise ja heakskiitmise menetluse lihtsustamisele. meil oleks vaja rohkem eh, usaldusväärsust, rohkem sujuvat toimimist, nii et ka kohalikud omavalitsused kasutaksid rohkem ära struktuurifonde. ma leian, et on vaja muuta need äh, struktuurifondid kättesaadavamaks, nii et ei tekiks sellist olukorda, nagu praegu on tekkinud, kus lihtsalt vahendeid ei kasutata ära. tegemist peaks olema kiirendavaks mootoriks äh, projektide elluviimisel, mitte aga tõkestavaks äh, haldustakistuseks. härra Artüi, suur aitäh, lugupeetud president, komisjon, head kolleegid mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmine aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend vajab poolt hääletamist muidugi, aga see vajadus toob välja selle, kuivõrd raskepärane, keerukas ja inertne on meie menetluskord. meil on äh, krooniline investeeringute puudujääk, äh, see takistab majanduskasvu ning äh, sellel põhineb ka massiline tööpuudus. Äh, praegu aga me ei ole suutnud kahtekümmend ühte miljardit eraldada, sellepärast et ei suutnud projekte ja programme heaks kiita. see tähendab seda, et me peame äh, muutma oma süsteemi, Euroopa Liidul ei ole valitsust, meil on aga reeglid, mille tulemuseks on bürokraatlik, tehnokraatlik äh, koletis. seega kutsun üles meie reeglite ja menetluste drastilisele lihtsustamisele. lugupeetud volinik, te rääkisite ka äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, vahe läbivaatusest ja ma loodan, et oma ettepanekutes te teete ka ettepanekuid makse- ja kulukohustuste kohta, mis väldiksid meil Connecting Europe Facility ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend horisondi vahendite, äh, äh, et seda, selle peame võimalik need vahendid päästa, sellepärast et tegemist on oluliste vahenditega Euroopa tuleviku jaoks. härra Tsanni, suur aitäh, täna Äh, me saame äh, muuta olukorda, mis on äh, tekkinud. me peame üle kolmandiku vahenditest, mis on programmidele ette nähtud, üle viima, sellepärast et tekkis viivitusi programmide heakskiitmisel kaks tuhat neliteist. me näeme, et siin Euroopa Liit ei ole olnud eeskujuks, siin viitaksin samuti Itaalia praegusele olukorrale, me näeme, et viivitused on ka meil päevakorras, sellest ähm, hoolimata, aga äh, toetame ka meie seda, et äh, paindlikult äh, kasutatakse mitmeaastast finantsraamistikku äh, ning äh, seda erinevates elukordades. tegemist on esimese finantsperspektiivide läbivaatamisega, peatselt me leiame, et Euroopa Liidu prioriteedid tuleb samuti läbi vaadata siin, selleks, et olemasolevad vahendid mm, suunata sinna, kus on võimalik endaga kaasa tuua tööhõivet, äh, võrdsust, majanduskasvu, arenguid Need äh, vahendid, mis tuleb äh, ümber tõsta, loodetavasti leiavad konstruktiivset äh, kasutamist ning mitte ei lähe nii nagu liiga tihtigi ka Itaalias, kus need vahendid ei jõua õigesse kohta. härra Montel, proua Montel mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine tähendab seda, et kakskümmend üks miljardit eurot saab üle viia järgmisse aastasse, sest neid ei kasutatud kaks tuhat neliteist ära, tegemist on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aastast viieteist protsendi eelarvega. tegemist on ainult tehnilise muudatusega, aga see näitab ka, et on sisulisi vigu ja olukord on skandaalne siinkohal tahaksin rääkida maksmata arvetest, mis aasta-aastalt suureneb. see näitab, et meie juhtimissüsteem on täiesti bürokraatlik kahe tuhande neljateistkümne aasta lõpus leidsid aset eh, triloog, aga praegu on maksmata arved eh, hulk kakskümmend neli miljardit, kaks tuhat üksteist oli see üksteist miljardit ja endiselt ootame eh, puhastuskava. kohalikud omavalitsused muidugi kannatavad selle all praegu on absurdne süsteem osade jaoks äh, tähendab seda, et me peame edasi liikuma föderalismi teel, aga see tegelikult takistaks ja piiraks liikmesriikide suveräänsust. liikmesriikidele peaks jätma vastupidiselt täieliku suveräänsuse investeeringute suunamisel ja eelarvete haldamisel. siin ei tohiks unustada seda, et Prantsusmaa saab süsteemist vähe kasu, sellepärast et meie oleme olnud Euroopa Liidu äh, Äh, eelarvesse puhaspanustaja üheksa koma nelja miljardi euro ulatuses kaks tuhat kolmteist. suur aitäh, palun, kolleeg Muresan. Uh, aitäh, härra president, volinik, kolleegid. ma tervitan loomulikult samuti mitmeaastase finantsraamistiku muute, muutmist ja teist äh, parandus eelarve kaks tuhat viisteist, ma olen ka Rahvapartei variraportöör, kuid äh, sellegipoolest on tegemist väga olulise teemaga äh, ja väga oluline, et liikmesriigid ei kaotaks neid Euroopa Liidu vahendeid, mis neile eraldatud. me kõik teame, et ähm, mitmeaastase finantsraamistiku määruse ja struktuurifondide äh, määruse hiline vastuvõtmine viis äh, probleemideni partnerluslepingutega ja sellepärast kannatas ka tegevuskavade vastuvõtmine. me peame nüüd tegutsema, et ähm, Ähm, et kaotusi äh, hallata, aga loomulikult tulevikus peame me paremini toime tulema ja loodetavasti ei juhtu nii, et ka järgmine mitmeaastane finantsraamistik võetakse vastu hilinenult. muidugi peab parlament tegema oma osa, aga ka nõukogu äh, ning äh, Mm, on väga oluline, et me teeksime koostööd äh, juba selle, kogu selle protsessi väga varases faasis, et selliseid hüvitusi vältida. erites arvesse investeeringute vähesust, on väga oluline, et tegevuskavad võetakse õigeaegselt vastu, selleks et oleks võimalik Euroopa pooli-, poliitikaid äh, ellu viia, see on väga oluline investeeringute ja töökohtade loomise jaoks äh, ja just praeguses olukorras, kus tööpuudus on väga kõrge, on see eriti oluline. olles seda öelnud, ei saa me muidugi süüdistada vaid Euroopa Liidu institutsioone tekkinud olukorras. mõned liikmesriigid on suutnud vastu võtta kõik tegevuskavad, nii et see on võimalik, samas aga teised liikmesriigid, sealhulgas minu koduriik Rumeenia, Ehm, e, on toppama jäänud. ma loodan, et e, nüüd suudetakse võimalikult kiiresti vastu võtta veel jäänud tegevuskavad, kasutada ära kõik Euroopa Liidu vahendid, mis on selleks eraldatud e, ja lõpetuseks tahaksin veel juhtida teie tähelepanu kulukohustustele teisel poolaastal, ma loodan, et et komisjon ka pöörab selle piisavat tähelepanu. kolleeg Moodi, palun suur tänu. ma loodan samuti, et ähm, ettepanek läheb täna hiljem läbi mis puudutab tegevuskavade elluviimist, siis sellega tegelevad ju päris inimesed, ma tean seda ka hästi, minu piirkonnas ähm, on ka üks projekt, mis peaks saama viissada miljonit äh, naela ühtekuuluvus äh, fondist, aga kuna kohalik omavalitsus ei ole suutnud äh, tegevuskavade osas kokku leppida, siis on tõeline oht ja tekivad viivitused ja me näeme juba praegu, et inimesed kaotavad töökohti äh, selle läbikukkumise tõttu, nii et me ei räägi siin lihtsalt äh, statistikast, vaid inimeste eludest. mul on ka üks küsimus, mõnedel programmidel on ette nähtud teatud äh, tähtajad, näiteks äh, noorte tööhõive algatus ja viivitused tegevuskavades võivad viia selleni, et jääb väga vähe aega, et vahendeid kulutada. sellepärast tahaksin küsida, kas oleks võimalik ette näha paindlikkus mitte ainult kulukohustuste osas, vaid ka selles osas, kui palju on aega nende vahendite kulutamiseks ja need tõesti kulutatakse arukalt programmide raames, aitäh. kolleeg Paunova, palun. Уважаема госпожо Георгиева, скъпи колеги, lugupeetud president, ähm, proua Georgieva, austatud kolleegid, mitmeaastase finantsraamistiku muutmine selleks, et äh, vältida edasisi viivitusi, on äärmiselt oluline samm. meie arutelu on näidanud, et äh, me oleme siin ühel nõul nii Euroopa Parlamendis kui ka komisjonis. vahendite ülekandmine on äärmiselt oluline järgmise programmide perioodi jaoks ja see näitab eh, või see aitaks kaasa sellele, et Euroopa Liidu majandus eh, muutuks taas konkurentsivõimelisemaks. Ehm, kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastase finantsraamistiku olukord on viinud eh, viivitusteni investeeringute tegemisel ja see mõjutab liikmesriike väga tugevalt. see on viinud ehm, suurte kaotusteni. me oleme kasutanud Euroopa vahendeid majanduskasvu saavutamiseks ja töökohtade loomiseks, kuid kõik ähm, liikmesriigid peavad olema, peavad saama rahastust Euroopa Liidust võrdsetel alustel, nii et ma nõustun täielikult volinik Georgievaga, et ähm, on vaja teha tihedamat koostööd liikmesriikidega, piirkondadega äh, see panustaks programmide tõhusasse elluviimisse, ähm, kasutades ära kõik olemasolevad ressursid. piirkonnad ei saa endale lubada ähm, seda, et nad kaotaksid veel rohkem aega, aitäh. kolleeg Otsolino. jah, muidugi mõistame, me räägime siin viivitustest äh, nii liikmesriikides, regioonides kui ka Euroopa Liidus see puudutab äh, kogu programmeerimist, eriti struktuurifonde ning nüüd me jõuame siis nii kaugele, äh, et äh, uued ja vanad probleemid kuhjuvad. seega on oluline pärast tänast hääletust teeksime me koostööd komisjoniga selleks, et kiirendatult edasi liikuda kolmes kühi-, küsimuses liikmesriikide ja regionaalprogrammide äh, heakskiitmine, rohkem tähelepanu sellele punktile. teiseks, me ei peaks äh, kontsentreerima vahendeid ainult äh, ühte aastasse, see võib endaga kaasa tuua suurt tasakaalutust pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ning veel suurem algatusõigus komisjonile, nii et oleks võimalik parem äh, kohalike omavalitsustega programme juhtida ning äh, oleks võimalik samuti äh, võimalikke muudatusi sisse viia selleks, et programmeerimist paremini korraldada. härra Vjot, lugupeetud president, tegemist on mu tehnilise muudatusega, ähm, mis puudutab ka teatud selgeid poliitilisi valikuid. me näeme, et tegemist on olnud viivitustega ja loodetavasti eh, suudame seekord siis heaks kiita õigeaegselt need muudatused. täna me näeme, et meil on kakskümmend üks miljardit eh, kulutamata eurot. komisjoni vastus on sellele üle viia vahendid kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, see on igati mõistlik otsus, aga kahjuks lihtsalt tervest mõistusest siin enam ei piisa. me ei saa eh, ju jätkata sama instrumendiga, mida oleks vaja muuta mitmeaastane finantsraamistik peaks olema see, millel põhineb kogu Euroopa äh, poliitika. mõned päevad tagasi Itaalias äh, ühe äh, silla sammas kukkus kokku ning selle tulemusena ehitatakse üles kogu sild, mitte ei parandata lihtsalt seda ühte sammast. ja tahaksin siinkohal komisjonile meelde tuletada ühte soovitust me räägime siin valimiste järgsest äh, läbivaatusest ning see läbivaatamine, äh, see peab kiiresti aset leidma ja peab olema süviti minev läbivaatamine. ja see, siin me peaksime lähtuma Itaalia näitest. suur aitäh, palun äh, proua Tapar. aitäh lugupeetud kallid ja kolleegid, tegemist on äh, väga tähtsa raportiga, see puudutab äh, liikmesriikide programmide korralikku toimumist. mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine peab olema vastavuses majandusliku ja sotsiaalmajandusliku arenguga ja sellepärast on täiesti õige see, et need summad, mida eelmise aasta lõpuni ei suudetud ära kulutada, kakskümmend üks miljardit täpsemalt, et neid tuleb üle kanda ja see on tõesti kõikide huvides, et see raport vastu võetakse selleks, et kõik fondid oma rakendusprogramme saaksid jätkata. eriti tähtsad on need programmid, mis on mõeldud äh, noortele töökohtade loomise jaoks ja mis aitavad sotsiaalset ühtekuuluvust tugevdada tahaksin välja tuua ka seda, et on tähtis erinevaid programme mitmeaastase finantsraamistiku raames läbi vaadata ja kohandada, sellepärast et äh, programmid ei pruugi alati olla otseselt seotud äh, nende vahenditega, mida rakendusprogrammide jaoks ka tegelikult välja makstakse, nii et me peame looma sotsiaalse Euroopa, kus kõiki erinevaid sotsiaalseid lõhesid üritatakse ületada härra Berinski, president, volinik, kallid kolleegid, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine on tähtis sellepärast, et meil oli kolm suurt viivitust. mitmeaastase finantsraamistiku hiline vastuvõtmine, Euroopa Liidu fondide määruste vastuvõtmise hilinemine ja ka rakendusprogrammide väljatöötamise hilinemine see tähendab seda, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kulutama neid summasid, mis alguses olid ette nähtud kaheks aastaks, kahe tuhande neljateistkümnendaks ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastaks. peale selle kahe tuhande viieteistkümnendas aasta on viimane eelmise programmiperioodi rahade kasutamise aasta, see tähendab seda, et meil on erakorraliselt suur surve äh, ja suur vastutus ametivõimudel selleks, et äh, äh, ressursse korralikult ja õigesti kasutatakse, mis tähendab seda, et tegelikult rikkumiste risk on suurem ja liikmesriike võib neid selles süüdistada selleks, et Euroopa Liidu finantshuvisid tõeliselt kaitsta, tuleb meil kõigepealt äh, ette näha piisavalt aega selleks, et erinevaid eelarvemäärusi ja eeskirju kinni kinni pidada. aitäh ja järgmisena härra Voon, palun. Uh, aitäh, härra president, suur tänu raportööridele raporti eest selles raportis nad toovad välja selle, et eelmise aasta lõpus ainult väike protsendimäär tegevusprogrammidest võeti vastu. mul on väga hea meel, et Walesis meil õnnestus oma rakenduskavad vastu võtta ja veel eelmise aasta novembrikuus ja praegusel hetkel juba neid programme rahastatakse. kahjuks Inglismaa puhul see niimoodi ei ole ÜRO Ühendkuningriigi valitsus on äh, rahade eraldamist muutnud ja sellepärast rakendusprogrammide osas ei ole veel kokku lepitud ja see toob endaga kaasa tagajärgi nii nende jaoks, kes tahavad uusi programme ellu viia, kui ka nende jaoks, kes praegu juba kehtivaid programme soovivad jätkata. tegemist on tõesti suurte tagajärgedega nende jaoks, kes töötavad nende programmide kallal ja ka nende jaoks, kes tõesti peaksid nendest programmidest ka kasu saama ja sellepärast on nii tähtis, et see parlament veel täna pärastlõunal muudab mitmeaastast finants- finantsraamistiku selleks, et meil oleks võimalik äh, raha üle kanda ja jätkata programmide läbiviimist kogu Euroopas ja tõesti, ma kutsuksin komisjoni üles avaldama survet liikmesriikidele ja ka tegelikult ka liikmesriike üles kutsuma selleks, et nad midagi ette võtaks, selleks et rakendusprogrammid võimalikult kiiresti vastu võetaks. aitäh, järgmisena kolleeg Sant. president aitäh, härra president, me oleme öelnud, et tõesti investeeringud on väga tähtsad selleks, et Euroopa majandus kasvaks ka edaspidi ja tõesti väga kahju on kuulda, et nii palju äh, vahendeid on jäänud eelmise aasta eelarvest kasutamata. kakskümmend üks miljardit eurot struktuurifondid, ühtekuuluvusfond, äh, maaelu arengufond äh, ja ülejäänud fondid. see tähendab seda, et et Äh, liikmesriigid ei ole olnud võimelised neid vahendeid ära kasutama. kaasrahastatud programmide puhul tihti tekib probleem, kaasrahastamisega arvestatakse, et üks lahendus sobib kõigile, aga nii see ei ole. see Euroopa Liidu probleem on püsinud tegelikult Euroopa Liidu loomisest peale aga nüüd, kui me loodame, et majanduskriis äh, on endaga kaasa toonud tõhusad lahendused, äh, siis tegelikult see nii ei ole, otse vastupidi näiteks on jäänud mulje, et riigiabi reeglid on väga karmid. Need projektid, mis äh, viibivad, toovad endaga kaasa suuri kulusid ja väga vähe majanduslikku mõju. nii et teame ju kõik, et teepõrgusse on ka palistatud headest kavatsetest aitäh, järgmisena härra Liberatski, palun. aitäh, härra president. mul on siin segased tunded selles küsimuses, ühelt poolt on mul väga hea meel, et me ei kaota neid vahendeid, aga teiselt poolt me tõesti reageerime tõesti viimasel hetkel, paar päeva enne esimest maid. ja teiseks on mul väga kahju, et me üleüldse oleme sellisesse olukorda sattunud, me peaksime enda käest küsima, et kuidas me üldse nii kaugele oleme jõudnud. kas komisjoni kolleegiumi vahetamine äkki ei ole äh, põhjuseks või äkki on komisjon süüdi? ei, komisjon ei ole süüdi, aga tõesti komisjoni kolleegiumi vahetumine siiski viivitusi tõi endaga kaasa. teiselt poolt vaadakem liikmesriikide poole. kas liikmesriigid eh, ei ole liiga suure surve all, äkki nad ei ole võimelised veel eelmist programmiperioodi lõpetama, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist siis äkki me peaksime seda olukorda analüüsima ja küsimus ka volinikule. pärast pikki aastaid ähm, kogemusi programmida, äkki me peaksime neid reegleid lihtsalt lihtsustama. aitäh, järgmisena kolleeg Sorinio, palun. president, volinik, äh, esitatud ettepanek on selline, millega me peaksime vahendeid üle kandma, sellepärast et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tulid otsused liiga hilja, meil ei õnnestunud raha ära kasutada. tegemist on suurepärase otsusega, mis on ära pälvinud ka meie toetuse. komisjon soovib niimoodi ka kohalikke omavalitsusi ja piirkondlikke omavalitsusi panna koostööd tegema selleks, et tagada jätkusuutlikku arengut ja ületada lõhesid. me ei tohi aga ära unustada, mis põhjustel meil see viivitus tekkis, miks meil tuleb mitmeaastast finantsraamistikku üle vaadata? finantskriisi ajal on liikmesriikidel vaja lisavahendeid ja tegevusprogramme ja me ei saa olla nõus sellega, et meil ei ole piisavat mänguruumi. Portugalis on olukord selline, et pärast kuuteist kuud finantsraamistiku rakendamisest oli üldse võimalik hakata välja töötama programme, ma loodan, et see otsus võetakse vastu selleks, et me saaksime vahendeid võimalikult tõhusalt kasutada, et nad ei läheks kaduma. Läheme nüüd edasi vaba mikrofoniga. Äh, härra Petir esimesena gospodine äh, predsjednie pozdravljam. aitäh! härra president. mul on väga hea meel komisjoni avalduse üle, et nad kavatsevad ära kasutada kõik meetmed ja teha koostööd selleks, et meil oleks võimalik programmid vastu võtta ja et muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku Äh, aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Need vahendid, mis kantakse üle kahe tuhande viieteistkümnendaks aastasse ja mis puudutavad ühtekuuluvust ja maavarasid, äh, et äh, neid vahendeid tuleb tõesti kasutada just nimetatud eesmärkidel ja ma loodan, et ei tule veel ühte muutust, millega see raha nähtakse ette hoopis teisteks eesmärkideks Äh, see otsus on väga tähtis just maaelu arengu jaoks, sellepärast et väga paljud riigid ei ole veel vastu võtnud maaelu arendusprogramme ja neil ei olnud võimalik ka maaelu arengufondist vahendeid saada. maaelu areng ja äh, Äh, maarahva elu toim-, sõltub nendest äh, vahenditest, me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks korralik taristu, et me toetaksime turismi maapiirkondades selleks, et elu seal ikkagi alles hoida. aitäh, järgmisena härra Caputo, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ma usun, et nõukogu määruse äh, läbivaatamine, millega pannakse paika finantsraamistik aastal kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kiidetakse heaks parlamendis tegemist on olulise sammuga selleks, et äh, programmeerimisega edasi liikuda ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Äh, vastasel juhul on mõju väga negatiivne nii piirkondadele kui kodanikele. Euroopa investeerimisfond on üheks olulisemaks investeeringupoliitika läbiviimise instrumendiks Euroopas seega me peaksime tõhusalt kiiresti tegutsema, seeläbi me saame toetada majanduskasvu ja tööhõivet ning selleks me peame muidugi need küsimused hoidma päevakorras. mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend läbivaatamine toimub kontekstis, eh, kus on tekkinud viivitusi, uus programmeerimise periood on liiga palju viivitust all kannatanud ning samuti on vajalik, et komisjon teeks rohkem koostööd liikmesriikide ja piirkondadega, aitaks neid rohkem projektide läbiviimisel ning lihtsustaks menetlust selleks, et täielikult ja tõhusalt kasutatakse ära kõik olemasolevad vahendid. Reivoli Marias. Äh, palun, kolleeg Marias. president ma kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku muutmist saan ainult toetada väga tähtis on, et Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid on siis võimalik ka sajaprotsendiliselt ära kasutada ja toetada piirkondlikku arengut. niimoodi saame töö, toetada töökohtade loomist ja majanduskasvu, eriti just Lõuna-Euroopas ja eriti just Kreekas, mida suisa veristati memorandumite kaudu. meil on tõesti võimalik toetada arengut ja Maaelu Arengufondi kaudu saame me näiteks toetada äh, ka neid piirkondi, eh, mis kannatasid üleujutuste all. me saame niimoodi vältida ka seda, et eh, et rahvas kannatab põgenike voolu pärast, näiteks mõelge kas või Lampeduusa peale ja kuidas meil on võim- ja me saame siis ka tõesti läbi viia neid programme, mida Kreekal on vaja ja me saame tõesti niimoodi ka võlapoliitikast välja tulla. Äh, härra Jakovtšitš. lugupeetud president. tegemist on küll tehnilise küsimusega juriidilise muutusega, siis me räägime ikkagi olulisest võtmetähtsusega poliitilisest otsusest. millega siis on tegemist? see puudutab Euroopa Liidu ähm, tõsiseltvõetavust. me ei saa lubada endale seda, et kakskümmend üks miljardit äh, eraldatud vahendeid ei, ei leia väljamaksmist äh, kuid ja aastaid, sellepärast et need, kes usuvad Euroopa Liitu, need, kes äh, neid fonde, äh, nemad ka kasutavad äh, neid fonde, aga kui need vahendid lähevad kaduma, läheb kaduma ka nende usaldus. sellest tulenevalt ma toetan seda, mis eelkõneleja ütles. ja samuti öö, olen töötanud öö, nende erinevate programmide ja projektidega, nii et ma tahaksin, et öö, protseduure lihtsustataks. suur aitäh, palun kolleeg Jekers acolhemos favoravelmente este mecanismo de flexibilidade que permite realocar os fundos meie tervitame seda instrumenti, suuremat paindlikkust ja seda, et kaks tuhat viisteist peaks olema võimalik kasutada kaks tuhat neliteist vahendeid. leiame, et see on kohane meede, see on oluline ühtse maksesüsteemi jaoks põllumajanduspoliitika jaoks. see MFF tegelikult on ju vastuolus sellega, mida me Euroopas tahame saavutada, suuremat ühtekuuluvust. me peame selle süsteemi kuidagi toimima saama. ei tohiks samuti unustada et mitte kogu ühenduse sissetulekuid ei kasutata selleks, et vähendada defitsiiti, mis mõjutab teatud liikmesriike Euroopa Liidu li-, eh, Euroopa Liidus, aitäh. Honorable Soltes. Soltes. predsedujoči, hvala za besedo. torej mislim, da iz härra president, aitäh ma arvan, et tänasest arutelust tuleb väga hästi välja, et äh, kohe kindlasti tuleb toetada mitmeaastase finantsraamistiku muutmist ja ma leian, et komisjoni ettepanekut tuleb toetada selleks, et me saaksime need vahendid siis tõesti ka üle kanda kahe tuhande viieteistkümnendasse aastasse ja otse loomulikult on meil ka vearisk ning kontrollikoda on juba on öelnud oma kontrollides, et on probleeme äh, teatud rahade kulutamisega, aga kõige hullem oleks siis, kui me üldse ei kulutaks vahendite just sellepärast, et me kardame vigu, tõesti, tegemist on suure probleemiga komisjoni jaoks, komisjon peab oma lubadused täitma see aga nõuab seda, et menetlusi lihtsustataks, me ei saa siin mitte ainult äh, bürokraatiaga tegeleda, vaid me peame tegelema ka programmide sisuga, me peame vaatama, miks on probleemid tekkinud ja nende probleemidega vastu siis võitlema. Vous avez la parole. ilma mikrofonita Bien, c'est bien, alors euh, vous parlerez la prochaine. hästi, räägite järgmine kord siis. palun. härra Suika. suur aitäh. mina tahaksin avaldada toetust äh, ettepanekule, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aasta kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. see ettepanek äh, toob endaga kaasa positiivseid tulemusi ühtekuuluvuspoliitika jaoks, mis on hädavajalik Euroopa Liidu arenguks ning äh, toibumiseks ma majanduskriisist. seeläbi me saame toetada ettevõtlust, VKE-sid, äh, luua jätkusuutlikke töökohti, parandada oskusi, äh, toetada sotsiaalset kaasatust, paigaldada lairibahendusi, parandada keskkonda, energiatõhusust, taastuvat energiaallikate kasutamist, sellega ehitatakse olulisi transpordiliike ning tugevdatakse äh, avaliku halduse tõhusust. väga oluline on, et vahendeid kasutatakse õigeaegselt ning võimalikult tõhusalt selleks, et äh, panustada kasvu ja tööhõivesse. loodetavasti olemasolevate programmide elluviimine saab olema võimalik peatselt ning et komisjoni arvutused on realistlikud ning äh, maksude tõstmisest piisab. aitäh ning palun kolleeg Rapini. suur aitäh, mina tahaksin tänada raportööri ning äh, parlamendi erikomisjoni tehtud töö eest. CFP-d on vaja läbi vaadata, see on ilmselge. tahaksin juhtida teie äh, tähelepanu sellele, et me teeme raporti heakskiitmisega oma tööd, aga komisjonil on kogu vastus. lugupeetud volinik, te teate, millised probleemid äh, äh, esile kerkisid aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist kuivõrd suur oli halduskoormus, kuivõrd kõrged olid kulud taotlejatele, kuivõrd suured viivitused tekkisid. mina olin oma valits-, oma riigi valitsuses, olen kursis nende probleemidega, kui menetlust ei lihtsustada, siis järgmine aasta, kahe aasta pärast ja nii edasi, probleemid üha korduvad me peame vähendama erinevusi eh, piirkondade vahel, ma ei saa lihtsalt eh, nõustuda ainult sellega, mis teie, härra Juncker, ütleb, mina olen riigist, Äh, kus teatakse väga hästi, kuivõrd vaja on, palju on vaja investeeringuid. Te peate arvestama ka geograafiliste kriteeriumitega ning te peate arvestama kõikide teiste erinevate kriteeriumitega, mis on vajalikud selleks, et äh, õiglaselt välja valida eksperdid, sellepärast me ju äh, vähendame läbi maksumaksjate raha erinevusi piirkondade vahel. tegin oma muudatusettepanekuid ja ma loodan, et kaks tuhat neliteist, kakskümmend labub paremini kui eelmine periood. volinik Jörgeva, palun. Thank you very much uh,, uh Mr President and.... suur aitäh, lugupeetud president ja aitäh kõigile, kes uh, sõna võtsid selleks, et toetada Äh, meie ettepanekud ja tänud kõigile, kes toetavad ka positiivset hääletustulemust. paar kommentaari ja otsuseid küsimusi ei olnud eriti komisjonile, aga esiteks äh, ma-, mõju maksetele. meie seisukoht on selline, et me tuleme olukorraga toime, lähtudes kiire äh, makseprofiilist aga samuti maksekriisiga toimetulek minevikus näitas, et me suutsime väga hea, häid tulemusi saavutada liikmesriikidega ja suudame nüüd paremini planeerida maksegraafikuid. seega me saame äh, makseid planeerida äh, korralikumalt. samuti küsiti selle kohta, et liikmesriigid võib-olla ei suuda vahendeid ära kasutada N pluss kolm reegel kehtib siin, see tähendab seda, et kui kohustused on, siis jääb ka piisavalt aega selleks, et programmid ellu viia, mis heakskiidu said ja põhimõtteliselt jääb kolm aastat rohkem aega kui siiani mitmeaastases finantsraamistikus nii et eh, sellel aastal heaks kiidetud projektid, samuti järgmise aasta alguses eh, heaks kiidetud eh, projektid saavad kasutada vabalt kõiki vahendeid. ja toonitakse veel kord, et tõesti me võtsime õppust maksete kriisist ja nüüd me teame, kuidas paremini maksete ja kulukohustuste tasakaalu hoida oma eelarvetes ärgem unustagem, et äh, peame toime tulema äh, napimate eelarvevahenditega kui varasemalt, see tähendab seda, et peame tähelepanu pöörama kulutuste kvaliteedile, mitte kulutustele ainult endile. teiseks lihtsustamise kohta. siin ma kuulsin, et äh, väga paljud ütlesid selgelt, meil on vaja lihtsamaid reegleid nii et programme on võimalik eh, ellu viia ning eh, bürokraatiat vähendada. nõustun sellega, komisjonis on see tõesti kõrgel prioriteetsel kohal, kutsume üles parlamenti ka meiega koostööd tegema. mitte ainult uud, selleks, et uusi kontrollireegleid välja töötada, kui neid vaja ei ole, aga samuti pöörduksime liikmesriikide poole, liikmesriigid vahel isegi kui me tuleme välja lihtsamate reeglitega, siis nemad tahavad ikkagi ilustusi sinna juurde lisada ja lihtne ei sobi neile alati. ja kolmandaks, väärtus raha eest. see on miski, mida me peame toetama, siin öeldi ka, et andkem lihtsalt raha liikmesriikidele tagasi, mina tahaksin aga rääkida faktide keelt ühtekuuluvuse vahenditest saavad kasu äh, liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu majandus tervikuna. ühtekuuluvusfondide kasutamise kohta eelneval perioodil, see näitab, et äh, mõju kasvumäärale on väga mõjutav kaks koma üks Lätis üks koma kaheksa Leedus, äh, üks koma seitse Poolas. lisatöökohad, see tähendab seda ka suurem ostujõud, teenuste ostujõud äh, teiste riikide jaoks. ja veel üks fakt. väga huvitav raport tuli välja. kus äh, on jutuks see, et meil on olemas selline mehhanism, mis võimaldab liikmesriikidel äh, kiiresti üle minna madala või keskmise sissetulekuga äh, süsteemilt kõrge sissetulekuga süsteemile. paljud riigid on selle äh, sammu astunud, sellega toime tulnud, keskmiselt sissetulekult kõrgele üles siis läinud pooled on, pooled neist on Euroopa Liidus, teine pool maailma riikides, kes seda on suutnud teha, nemad on avastanud nafta eh, ja osutanud eh, edu saavutamiseks eh, vägagi agressiivset konkurentsipoliitikat, vahel jättes demokraatia kõrvale. aga meil on suutlikkus kasvada, me ei too ohvriks sotsiaalset ühtekuuluvust, inimõigusi, demokraatiat ning ka kliimamuutused on meie jaoks olulised. nüüd vahe läbivaatus. jah, teie poolt tehtud märkused on igati õiged ja väga olulised meie jaoks. kindlasti hoiame silma peal, vaatame, kas MFF endiselt kajastab meie eh, prioriteete ning kui vaja, siis teeme sisse kohandusi see tähendab seda, kui, et kui läbivaatust on vaja, muudatusi vaja, siis seda me teeme. kavatseme ära kasutada ka uut paindlikkusinstrumenti ning äh, üldist mar- äh,, kohustuste äh, marginaali näeme, et kohal on eelarvekomisjon ja teised, nii et äh, kutsun teid üles kõiki pingutama selle nimel, et võimalikult hästi ära kasutada maksumaksjate raha, nii et sellest tõuseks tulu nii rahvale kui majandusele, aitäh! suur aitäh, proua Toma! Te juba kasutasite ära kogu oma kõneajaga, kui soovite veel paar sõna lisada, siis palun. jah, aitäh, hästi kiiresti nüüd tahaksin esmalt tänada kolleege selle eest, et te toetate meie arvamust. kahjuks härra Olbrit kaasraportil ei saa siin viibida, aga te näete, et tõesti väga suur enamus toetab meie kojast ähm, seda ettepanekut ja tahaksin tänada volinikku samuti selgituste eest, olgugi et äh, homme juba maksete küsimuses arutame jälle teisi küsimusi, aga siinkohal tahaksin äh, tõesti välja tuua selle, et kolleegid tunnevad suurt huvi eelarve küsimuste vastu, see on heaks uudiseks meile ning äh, peatselt siis arutame mitmeaastase äh, finantsraamistiku läbivaatamist ka poliitilistest aspektidest, suur aitäh! suur aitäh, proua Tuma, sellega on arutelu lõpp.